tere päevast, daamid ja härrad. me saame nüüd jätkata oma tööd järgmise päevakorrapunktiga. mul on väga hea meel tervitada härra Peeter Pellegrinit, kes on Slovakkia asepeaminister ja tema vastutab investeeringute ja infoühiskonna eest tegemist on siis nõukogu eesistujaga ja täna arutame temaga Slovakkia eesistumise prioriteete. nagu te teate, iga eesistumise alguses tuleb minister, kes vastutab ühtekuuluvuspoliitika eest meie komisjoni koosolekule, selgitamaks uue nõukogu eesistujariigi prioriteete selles valdkonnas, mille eest meie komisjon vastutab. mul on väga hea meel tervitada härra Pellegrinit ning tahaksin teile meelde tuletada, et Slovakkia hakkas eesistujaks väga raskel ajahetkel Euroopa Liidu ajaloos lisaks ähm, majanduslikele ja sotsiaalsetele probleemidele, äh, mis liikmesriikides seisavad, peavad, peab Euroopa Liit toime tulema ka äh, Ühendkuningriigi referendumi tulemustega ning äh, suutma reageerida ka populistlikule kriitikale meie õigusloomealane töö peab samuti jätkuma, vaatamata nendes, nendele väljakutsetele. ma arvan, et ma kõnelen meie kõigi nimel, kui soovin uuele eesistujale eh, edu ning te võite loota meie toetusele. ma teen ettepaneku, et järgime tavalist formaati, mis meil sellisteks mõttevahetusteks on kõigepealt ähm, anname avasõnaks äh, sõna ministrile, äh, äh, loodan, et piirdute viieteistkümne minutiga ja siis saavad sõna saadikud, et esitada küsimusi ja alustame koordinaatoritest. aga nüüd, härra Pellegrini, palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud esinaine, daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud. ma tahaksin teid tänada selle eest, et andsite mulle võimaluse Äh, Slovakkia Vabariigi asepeaministrina tutvustada teile äh, meie riigi prioriteete Slovakkia eesistumise ajal ja samuti meie programmi ühtekuuluvuspoliitika vallas äh, Slovakkia eesistumine, nagu esinaine juba ütles, saab alguse ajal, mil Euroopa Liit on enneolematus olukorras Ühendkuningriigi referendumi tulemus Euroopa Liidu liikmelisuse küsimuses on tekitanud meile uusi probleeme. esimest korda ajaloos tuleb meil silmitsi seista olukorraga, kus liikmesriik kavatseb Euroopa Liidust lahkuda eesistumise ülevõtmine sellisel raskel ajal äh, peab meie jaoks olema võimalus äh, seal, kus teised näevad ainult ohte ja väljakutseid. Euroopa Liit peab muutuma tugevamaks, paremaks ja kui võimalik, siis ka ühtsemaks meil on kindlasti vaja positiivset tegevuskava, mis on mõistetav kodanikele ja ettevõtetele ma olen vägagi eh, teadlik sellest olulisest rollist, mida liikmesriikide parlamendid ja Euroopa parlamendid eh, mängivad meie demokraatlikes ühiskondades. see on paik, kus eh, kahekümne kaheksa riigi valitud esindajad tegelevad õigusloome, järelevalve ja eelarve küsimustega ja seetõttu ootan koostööd teiega järgmise paari kuu jooksul. mul on olnud juba võimalus kohtuda selle komisjoni mõne, mitmete liikmetega ja teen kõik, mis minu võimuses, et hõlbustada tõhusat koostööd nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel aga nüüd äh, annaksin teile ülevaate äh, Slovakkia eesistumise neljast prioriteetsest valdkonnast, Nendeks on majanduslikult tugev Euroopa, kaasaegne ühisturg, jätkusuutlik rände- ja asüülipoliitika ja äh, maailmas aktiivselt tegutsev Euroopa. Äh, majanduslikult tugev Euroopa äh, vaatamata mõningatele märkidele Euroopa majanduse taastumisest pärast kriisi, on mm, vaja täieliku taastumise nimel veel tegutseda. meie esmane prioriteediks on keskenduda sellistele algatustele, mis aitavad luua investeeringuteks soodsat keskkonda ning samuti soodsat keskkonda Euroopa Liidu edasiseks arenguks. Slovakkia eesistujamaana on veendunud, et investeeringumisvahendite struktuurireformide eh, tõhus kasutamine eh, ning läbi, vastutustundlik suhtumine riigi rahandusse on majanduslikult eh, tugeva Euroopa keskmes. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve on samuti meie ühine oluline ettevõtmine läbirääkimiste lõpuleviimine selles küsimuses on tihtipeale kõige suurem väljakutse, mis eesistujamaa ees teisel poolaastal seisab. ühtne turg on üks Euroopa suurimaid saavutusi takistuste kõrvaldamine ühtsel turul on meie eesistumise üheks peamiseks prioriteediks. Euroopa Liit vajab elujõuli ühtset turgu, mis oleks innovatsiooni ja konkurentsivõime mootoriks. eesistujamaa tahab edendada selliseid projekte nagu Energialiit ja digitaalne ühtne turg. ränne on ajalooliselt alati olemas olnud. praegused rändevood aga Äh, panevad Euroopa Liidu välispiiri äh, eriti suure surve alla, samuti liikmesriikide asüülisüsteemid. seega on Slovakkia kui eesistuja oma e-, e-, eesmärgiks äh, viia Euroopa jätkusuutliku rände- ja asüülipoliitika suunas me tegeleme innukalt probleemide ja väljakutsetega Euroopa Liidus, aga me ei saa jätta tähelepanuta ka oma kohustusi rahvusvahelisel areenil meie eesistujamaana toetame Euroopa Liidu äh, globaalse rolli tugevdamist. arengukoostöö vallas äh, keskendub äh, Slovakkia eesistujana kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava ellurakendamisel. Äh, kuna ma olen nüüd komisjonis, mis vastutab regionaalse arengu eest, äh, siis keskenduksin nüüd sellele valdkonnale ühtekuuluvuspoliitika aitab äh, mitte üksnes vähendada majanduslikke, sotsiaalseid ja territoriaalseid erinevusi Euroopa regioonide vahel, vaid aitab ka saavutada intelligentset, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu. meie usume, et eh, ühtekuuluvuspoliitika eh, peaks edaspidi olema Euroopa Liidu peamine investeerimispoliitika. Slovakkia eesistumise ajal jätkub, jätkab nõukogu tööd selles vaimus, et pöörata väga palju tähelepanu ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamisele eh, me tahame tuua ühtekuuluvuspoliitika reformi uusi elemente ja arutada tuleviku väljavaateid praegune aeg koguda tõendeid ja hoolitseda selle eest, et tulevased arutelud tuginevad kindlale alusele. Slovakkia eesistuja, mis prioriteediks on Äh, pidada arutelusid äh, nõukogus äh, ja parlamendis komisjoni õigusloomealaste ettepanekute üle. komisjon hiljuti esitas järgmised õigusloomealased ettepanekud, mis muudavad üldsätete määrust näiteks Kreeka ja Küprose mehhanismi osas. nõukogu on juba alustanud selle teemaga tegelemist ning liikmesriigid toetavad üldiselt komisjoni ettepanekut ma usun, et nõukogu suudab oma seisukohas üsna peatselt kokku leppida ning jääme ootama koostööd regikomisjoniga selles küsimuses ja loodame, et selle teemaga jõuame lõpule meie eesistumise ajal lisaks sellele nõukogu üldine lähenemine struktuurireformide toetuskavale oli midagi, mille osas kokku lepiti aprilli lõpus. Slovakkia eesistujamaana on valmis alustama kolmepoolseid kõnelusi Euroopa Parlamendiga ja seda juba eelseisvatel kuudel. veel üheks meie eesistumise prioriteediks on ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamine Euroopa Komisjon on loonud lihtsustamise kõrgetasemelise töörühma mis on äh, kokku pannud terve rea soovitusi, äh, mis on seotud praeguse programmeerimisperioodiga. pärast suvevaheaega ootame õigusloomealaste ettepanekut lihtsustamise küsimuses Euroopa Komisjonilt. teeme äh, nõukogus tõhusat koostööd, et need muutused nii kiiresti kui võimalik ellu rakendada, nii et, et haldavad asutused ja need, kes Euroopa Liidu fondidest kasu saavad, tõesti näevad ka nende muutuste positiivseid tulemusi lähitulevikus. aga need muutused ei tohiks õõnestada rakendamist rahastamise stabiilsust ega viivitusi programmide ellurakendamisel. samuti on meil vaja äh, tulevikku vaatavaid arutelusid selles osas, kuidas lihtsustada ulatuslikku kontrollide süsteemi ja pöörata rohkem tähelepanu tulevik, tulemustele. meil on vaja vähem halduskoormust ja rohkem usaldust sidusrühmade vahel me tahame pakkuda äh, mitmeid võimalusi aruteludeks oma prioriteetide üles. septembris alustame ühtekuuluvuskonverentsiga, mis toimub Bratislavas viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal septembril, kus osalevad volinik Retu ja ma loodan, et ka teie komisjoni esinaine proua Mihhailova. kolmes arutelude voolus arutame ühtekuuluvuspoliitika erinevaid tahke, esimeses arutelude voolus tahame vahetada mõtteid äh, ühtekuuluvuspoliitika uute elementide ellurakendamise üle perioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. teises arutelude voorus uurime sidemeid ühtekuuluvuspoliitika Euroopa majanduse juhtimise vahel ning kolmandas arutelude voorus keskendume lihtsustamisele, mis lähevad kaugemale praegustest ettepanekutest ja vaatame, kui kaugele me tulevikus selle protsessiga saame minna Äh, lihtsustamine oli Euroopa äh, regioonide ja linnade tippkohtumise oluliseks teemaks, et tippkohtumine toimus hiljuti Bratislavas ja seal olid kohal ka mõned Euroopa Parlamendi saadikud. me jätkame koostööd regioonide komiteega ning korraldame ka seminari, mis puudutab äh, finantsinstrumentide lihtsustamist samuti eh, jätkame tegelemist linnade tegevuskavaga pärast seda, kui Euroopa Liidu linnapoliitikat toetati Amsterdamis, keskendume eh, selle linna tegevuskava praktilisele ellurakendamine Slovakkia koos Viiniga on eh, eluasemepartnerluse koordinaatoriks. meil on plaanis korraldada eluaseme küsimuses kolm kohtumist Eh, meie prioriteediks on olemasolevad neli partnerlust ellu rakendada, aga tuleme, toetame ka algatusi uute loomiseks. Eh, Slovakkia eh, tegeleb eesistujana ka Donau strateegiaga ja viies iga-aastane Donau regiooni strateegiafoorum toimub Bratislavas kolmandal ja neljandal novembril sarnaselt meie üldistele prioriteetidele keskendume sellel iga-aastasel foorumil sellistele küsimusele nagu veemajandus, teadmistepõhine ühiskond, makromajanduslike strateegiate juhtimine ning nende seoses tõukefondidega üldasjade nõukogul, mis on pühendatud ühtekuuluvuspoliitikale ja see kohtumine toimub kuueteistkümnendal novembril, keskenduvad ministrid praegustele õigusloome küsimustele, lihtsustamisele ning eh, reformitud ühtekuuluvuspoliitika uutele elementidele tahame ära kuulata väga tähelepanelikult ka Euroopa Parlamendi seisukohad ja seetõttu selle aasta sügisel on meil plaanis korraldada Euroopa Parlamendiga koos kaks seminari, üks on pühida, pühendatud arukatele linnadele ja energiatõhususe ning teine territoriaalsele ja piiriülesele koostööle. me loodame, et see on väga hea võimalus teiega mõtteid vahetada ja ma tõesti ootan väga tihedat koostööd teiega ning ma usun, et eh, need järgmised kuus kuud on edukad kogu Euroopa Liidu hüvanguks ja mina võin lubada, et annan endast parima selleks, et meie ühiseid eesmärke saavutada. suur aitäh tähelepanu eest! <clears throat> aitäh, minister, aitäh selle ettekande eest! nüüd saavad sõna fraktsioonide koordinaatorid ja alustame härra Van Nistelrooiga, Rahvapartei aitäh! härra asepeaminister, väga meeldiv, et olete siia tulnud ning et teil on niisugune positiivne lähenemine. nagu te ütlesite, te jätkate sealt, kus madalmaad lõpetasid ning madalmaad eh, ütlesid omakorda, et, et nad annavad asjad teile üle. ja ma ootan huviga teie eesistumise tulemusi. seoses ühtekuuluvusalase aruteluga, mille lõpetamine teile jäi siis madalmaadelt. Te rääkisite programmidest, rääkisite dialoogist, tahate alustada triloogidega, aga võib-olla me peaksime veel gaasi juurde panema ja asjale joone alla saama, et mida te tahate lõpuks saavutada? no mina teik-, läheneksin asjale nii, sest ma mõtlen veel, veel selle üle, mis toimus Ühendkuningriigis sest te nägite, et mõned põhjustest, miks, miks nad said palju tõukefonde, et olgugi, et nad said palju tõukefonde, ei jõudnud need tõukefondid ja Euroopa inimeste südametesse ja mõtetesse samas osad piirkonnad hääletasid loomulikult positiivselt, Šotimaa näiteks. nii et kui me suudame kodanikega paremini suhelda, siis võib-olla on tulemus teistsugune. Te rääkisite Brüsselist. meil ei jätku Brüsselist, meil on vaja kodanike toetust laiemalt, et Euroopa tasakaalustada. ning äh, territoriaalne ühtekuuluvus on siin väga oluline ning siit minu küsimus mis tulemusi te ootate üldasjade nõukogult seoses ühtekuuluvusega? sellepärast, et madalmaad seda küsimust ei puudutanud. Nende ajal toimus ainult direktorite tasemel üks kohtumine ning asjaga rohkem ei tegeletud. et räägiti küll finantsidest ja Euroopa lisaväärtusest, aga ilmselt täiesti taotluslikult äh, jäeti ühtekuuluvuspoliitika tulevik käsitlemata ja teil oleks väga sobilik seda teha, sellepärast et pärast teid ma ei tea, kui kiiresti see protsess läheb. mina olen näinud dokumente, milles Visegradi riigid on juba esitanud mõtteid sellega seoses. ja need mõtted on väga lähedased sellele, mis suunas parlament hea meelega näeks neid protsesse liikumas nii et minu küsimus olekski, kas te saaksite meile täpsemalt sellest rääkida? ning seoses teie üleskutsega avatud arutelule, loomulikult oleme selleks valmis, väga tore, kui te leiate aega siia töörühmadesse tulla. aga me loodame, et meid kutsutakse ka teie septembrikuisele koosolekule parlamendiliikmetena. nii et, nii et palun kirjutage meile siis niisugune laiem kutse ka Need olid minu peamised ähm, mõtted, millest ma tahtsin rääkida. ning mõtted tuleviku osas, kui, kui te minu käest küsite, siis mina, kui minu käest küsitakse, siis mina ütleksin, et äh, me ei peaks keskenduma üksnes riski jagamise instrumentidele. meil on praegu kõrgelennuline EFSI, aga lisaks sellele on meil vaja veel terve, tervet rida investeeringuid paljudes valdkondades, millega seoses eh, ei saa nõuda tagasimaksmist. EFSI on suurepärane, aga need rahad tuleb tagasi maksta kümne aasta pärast. ja sotsiaalprojektide jaoks me niisugust lähenemist kasutada ei saa. ja siin on vaja toetusi. nii et kas te saaksite rääkida paari sõnaga sellest, kuidas te näete äh, võimalust tasakaalustada seda suurepärast EFSit, kus valitakse siit ja sealt, valitakse tordi pealt kirsikesed ära või, või tõmmatakse rosinad saia seest välja, aga ühtset lähenemist ei ole. kui me tahame linnu, regioone võimustada, liikmesriike võimustada ja teha seda läbimõeldud, lõimitud viisil, siis peab meil olema vastav lähenemine selleks olemas, nii et missugune on teie seisukoht selles küsimuses? ja suur tänu Rahvapartei nimel siia tulemast veel kord. aitäh, proua Krell, nüüd sotsiaaldemokraadid. aitäh, proua esimees, aitäh, härra Pellegrini, oma ettekande eest. ma pean ütlema, et kui ei oleks olnud referendumit Ühendkuningriigis, siis oleks teie programm suurepärane no loomulikult ei saanud teie midagi parata selle vastu, et seitse päeva enne teie eesistumise algust tuli niisugune tulemus Ühendkuningriigi referendumilt. ent, ja selleks meie arutelu ongi, leian ma, et me ei saa ei komisjonis ega parlamendis ega nõukogus jätkata nii, nagu poleks midagi juhtunud ning seda sõltumatult nendest läbirääkimistest, mis kunagi nüüd ilmselt algama peavad ning sõltumatult nendest peaksite teie eesistujana proovima, kuidas oleks võimalik taastada seda kaduma läinud usaldust. ning see ei puuduta ainult Ühendkuningriiki, see puudutab kõiki teisi liikmesriike ka, et kuidas see usaldus tagasi võita. ning mina sooviksin väga et võib-olla rööpselt selle tulevase ühtekuuluvuspoliitika debatiga toimuks ka debatt selle üle, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat, ühtekuuluvuspoliitikast kodanike liikmesriikides teavitatakse, sest juhtub väga imelikke asju. komisjoni asepresident kutsus meid üles Junckeri investeeringute kava tutvustama regioonides, et seda oleks võimalik paremini rakendada, see on väga tore, aga see pole meie töö. ning meie, me teeme seda küll, loomulikult parlamendiliikmetena, aga me ei saa ise kõigis Euroopa regioonides teha reklaami sellele, et tegelikult teada on olemas tõukefondid ja et nendega on võimalik väga palju ära teha ja tehaksegi kõigis liikmesriikides, seda peavad liikmesriigid ise tegema, see on nende töö, nad peavad ise seda teavitustööd tegema. ning mina näeksin hea meelega, et Slovakkia eesistujana täiendavalt selle aspekti üles võtaks oma eesistumise ajal, sellepärast et kui meil õnnestuks saavutada teine teav-, parem teavitustasand liikmesriikides, oleks see tohutu samm edasi. ma olen täiesti päri teie hinnanguga, et meil on vaja ajakohast äh, siseturgu, et olla konkurentsivõimeline, aga mis kasu on meil siseturust, kui riigid ei soovi enam selles osaleda? mina ei pidanud võimalikuks, et, äh, et reaalselt kujuneb niisugune olukord, kus üks liikmesriik hakkab lahkuma Euroopa Liidust aga asjad on nüüd sinna punkti jõudnud ning me peaksime tegema kõik selleks, et sellele ühele liikmesriigile järgneks teisi liikmesriike ning siin tekib küsimus, kuidas seda saavutada ning loomulikult seda saab saavutada nii, et me oma töö korralikult ära teeme, aga selle töö osaks on siis kohe ka usalduse tagasivõitmine ning võib-olla saaksite selle lülitada oma kavadesse. aitäh, proua Tomašitš, ECR fraktsioon aitäh! väga lühike küsimus minult. Slovakkia prioriteedid on majanduslikult tugev Euroopa, ajakohane siseturg, jätkusuutlik varjupaiga ja rändepoliitika ning ülemaailmsetes asjades kaasalööv Euroopa. kuna siseturg on see, see, see sideaine, mis meid koos hoiab, siis tahaksin, et te meile paari sõnaga seletaksite, kuidas te mõistate seda ajakohast siseturgu nüüd härra Van Miltenburg, ALDE esindaja. aitäh, esimees, austatud asepeaminister. nüüd mina olen Madalmaadest Euroopa Parlamendi liige ning olen kindel, et teete kõik endast oleneva, et edasi viia madalmaad eesistumise ajal algatatud protsesse. ning te ütlesite, et madalmaad tegelesid linnastute küsimustega aktiivselt ning sain aru, et teie olete valmis nende küsimustega jätkama. see on väga hea näide koostööst eesistujate vahel, trio, trio sees. ning loomulikult on see väga, väga meeldiv ka, et madalmaad niimoodi koostööd teiega tegid. et seda linnastute agendat elus hoida siis äkki te saaksite meile rääkida natukene oma töökavast, te rääkisite, et tegelete elamu, hakkate tegelema elamumajandusega ja kuidas te kavatsete tagada, et Malta eesistuja ja see eesistuja, kes tuleb pärast Maltat, jätkavad nende küsimustega tegelemist? elamumajandus on seotud ka ühe teise teemaga, milleks on sisseränne. ühtekuuluvuspoliitika puudutab ka solidaarsust ning ning raha õigesti kasutamist. ja nõukogu jaoks oli see õige koht otsustes, mis puudutasid eh, pagulaste jaotamist. ühtekuuluvuspoliitika annab meile vahendid investeerimaks eh, pagulaste lõimimisse eri Euroopa riikides. nii et küsimus, kas te kavatsete pidada seda lubadust, mis anti nõukogus seoses pagulaste jaotamisega ning eh, kas te soovite rakendada õiget kombinatsiooni ühtekuuluvuspoliitika vahenditest, et teha ära maksimaalne pagulaste lõimimiseks muuhulgas Slovakkias ning äh, andmaks, olemaks suurepäraseks eeskujuks Euroopale ja edu teile eesistumisel. aitäh, proua Vanna, roheliste nimel, aitäh! esimees, aitäh, asepeaminister, et täna Regionaalarengu Komisjoni tulite ning äh, tänan teid ka tihedat koostööd pakkumast järgmiseks poolaastaks. tahaksin positiivses plaanis märkida, et äh, teil on märksa spetsiifilisem programm ühtekuuluvuspoliitikas, kui, kui me seni oleme saanud lugeda. ma, ma leidsin kolmeteistkümnendal leheküljel väikse lõigu, mis oli väga üldine ühtekuuluvuspoliitika kohta ning ka kolleegid juba märkisid, et tegelikult ühtekuuluvuspoliitika, arvestades viimase aja arenguid, peaks saama märksa kõrgema profiili meie tegevustes. jaa. ja väga tore, et te olete valmis seda prioriteetsena vaatama. mul on kaks lühikest spetsiifilist küsimust, ühte-teist juba, ühte neist juba te puudutasite, eelkõnelejad ka, nimelt pagulaspoliitika ma ei hakka küsimust kordama, aga eh, sisuliselt üks teie prioriteete on pagulaspoliitika ning eh, küsiksin natuke teistmoodi siis, et et meie siin Euroopa Parlamendis oleme seisnud selle eest, et tõukefondid avaneksid meetmete rahastamiseks, eh, mille eesmärgiks on pagulaste lõimimine. regionaalfond, sotsiaalfond tegelevad muidu sellega. aga liikmesriigid ei suhtu sellesse eriti positiivselt nii et äh, siin, nagu proua Krell ütles, tegelikult äh, oleks teil võimalus olla eeskujuks. sest meie ei saa teha ära seda teavitustööd parlamendiliikmetena üle kogu Euroopa, seda peavad tegema liikmesriigid ning siin tuleb ära teha märksa enam pagulaspoliitika vallas eriti, mitte ainult pagulaste jaotamisel vaid ka juba olemasolevate vahendite kasutusele võtmisel. me ei saa öelda, et, et meil ei ole raha selle jaoks olemas, tegelikult meil on olemas raha, aga liikmesriigid ei kasuta seda raha selleks eesmärgiks. ning äh, tahaksingi selle kohta küsida, et mida te sellega seoses kavatsete teha ning äh, edasi positiivsed äh, linnad, linnadega seotud teema oli teile oluline ja meil on võetud sellel teemal vastu Euroopa Parlamendis ka algatusraport, milles soovitakse linnade rolli tunnustamist, mina ise olen pärit Viinist ning kui me räägime elamumajandusest, siis see on väga tähtis meie jaoks. ning selle agendaga seoses on neli prioriteeti, on elu, on õhu kvaliteet, vaesuse küsimused, rändeküsimused kus meil on sama probleem nagu teisteski liikmesriikides. et ka linnadega seotud programmid, näiteks innovatiivsed äh, meetmed äh, rändega seoses, et neid võetakse väga halvasti vastu kohtade ning tahtsingi küsida, kas see on ka prioriteet teie eesistumise ajaks? aitäh! mul on kolm inimest veel sõnasoovijate nimekirjas, neli aga annan nüüd sõna ministrile küsimustele vastamiseks ja siis jätkame küsijatega. okei okay,, thank you very much. suur tänu. kui lubate, siis küsimuste-vastuste voorus jätkan emakeeles, nii et lähen slovaki keelele, loodetavasti kolleegid tõlgivad. Äh, suur tänu lugupeetud liikmed, aitäh kõikide küsimuste eest. mõnedele saab vastata korraga ja mõningaid käsitlen eraldi. loomulikult, kui Van Nistelrooy, härra Van Nistelrooy küsimust ja proua Kreili küsimust vaadata, siis ma nõustun, et on väga keeruline meie töö tulemusi hästi kommunikeerida. see ei puuduta ainult Ühendkuningriigi referendumi tulemusi, vaid me oleme juba pikka aega tundnud, et Euroopa kodanikud ei saa päris täpselt aru ega mõista Euroopa Liidu eeliseid, kui nende riik on Euroopa Liidu liikmesriik ja seetõttu sellele teemale tuleb palju rohkem keskenduda, silmas pidades ka Ühendkuningriigi referendumi tulemusi, kus üks riik on nüüd otsustanud lahkuda, me peame oma lähenemise ümber vaatama, meil on vaja tugevamat ühtsust, sellepärast et me ei taha, et see oleks äh, lahkumiste laineks nüüd. seetõttu, kui jutt on ühtekuuluvuspoliitikast, siis tuleb ausalt öelda, et juba see mõte või pealkiri ühtekuuluvuspoliitika ei ole väga mõistetav, vähemasti mitte Slovakkias. tavainimestel on seda keeruline mõista ja seetõttu me peame kodanikega suhtlema keeles, mida nad mõistavad me peame viitama ühtekuuluvuspoliitika tulemustele igas konkreetses liikmesriigis, mainima konkreetseid projekte, paranenud taristut, elamuid ja nii edasi ning näitama, et see on liikmesriikide vahelise solidaarsuse tulemus, kus tugevamad aitavad nõrgemaid ja kui riike ei oleks Euroopa Liidu liige, siis selliseid eeliseid poleks osaks saanud. see ei puuduta ainult riike, kes on otseselt ühtekuuluvuspoliitikast kasu saanud, vaid ka paremini arenenud liikmesriike. me oleme kuidagi väga harjunud, et äh, kõrgem arengutase on automaatne või iseenesestmõistetav, aga me ikka mäletame neid aegu, kui liikmesriikide vahel olid piirid aga nüüd on äh, meil üles kasvanud põlvkond, kes, kelle jaoks vaba liikumine on iseenesestmõistetav, kes ei kujuta ette ilma selleta elamist ja seetõttu Schengen on nende jaoks lihtsalt äh, asi iseenesest, aga kui me seda avatult ei räägi, siis me ei anna ka kodanikele aimu, mis on Euroopa Liidu eelised mina usun, et äh, proua juhataja ka juba mainis seda, et äh, ühtekuuluvuspoliitika tulemused on suurepärased, aga maine on väga halb. sellest räägitakse tihtipeale negatiivselt ja seda tuleb muuta. see on iga liikmesriigi ülesanne ja see on ka parlamendiliikmete ülesanne rääkida ühtekuuluvuspoliitikast positiivsel toonil. ma usun, et meie kohtumiste käigus, kui me kohtume siin regikomisjoni liikmetega. mina olen alati leidnud, et teie lähenemine ühtekuuluvuspoliitika osas on väga konstruktiivne. Te ei vaata ainult eelarvete numbreid, vaid teil on ka oma visioon tuleviku jaoks. härra Van Nistelrooy küsis, mida me konkreetsemalt teha kavatseme. kõigepealt tahaksin teda õnnitleda dokumendi vastuvõtmise puhul Amsterdami pakti osas ja kõik, mis on selles dokumendis, tuleb nüüd ka ellu viia, seega Amsterdami pakk, linnade tegevuskava, nende lugu ei ole kindlasti kaugeltki lõppenud, see on alles algus. me peame vaatama, kuidas seda nüüd ka ellu viia, seega selle protsessiga tuleb kindlasti jätkata me tahame saavutada ühtekuuluvuspoliitika vallas konkreetseid tulemusi, me ei taha ainult korraldada arutelusid või konverentse, mis on teoreetilised ja kus ei ole konkreetseid tulemusi. kui vaadata eraldiseisvaid programme, mis ei ole piisavalt tõhusad, siis me peame tuvastama, millest selline tõhususe puudus tuleneb, kuidas seda parandada. ja kui me räägime lihtsustamisest, siis me ei pea silmas lihtsalt mingit projekti, et lihtsustada asju aastaks kaks tuhat kakskümmend, vaid me peame rakendama konkreetseid meetmeid, mis hakkaksid kohe tulemusi andma, et ka juba toimivad projektid võiksid olla tõhusamad liikmesriikides. samal ajal see mõningate programmide vähene edukus võib olla põhjustatud ka sellest, kus üks projektiperiood hakkab lõppema, uus hakkab käivituma. ja halduskoormus on praegusel hetkel märkimisväärne ja seetõttu on see natukene keerukas aeg, aga ma loodan, et selle aasta lõpuks ja järgmise aasta alguseks tulemused paranevad. aga nagu ma ütlesin, meil on vaja konkreetseid meetmeid lihtsustamise vallas mitte ainult pakse dokumente ja põhjalikke tekste, mis asju ainult keerulisemaks ajavad, nagu sageli juhtuda võib, vaid meil on vaja konkreetseid meetmeid, mis ei eelda, et kogu programm tuleb ümber teha, vaid mis hakkavad koheselt tulemusi andma. nüüd veel üks teema. me peame usalduse taastama ka selles vallas. vahel mul on tunne, et me ei ole mitte koostööpartnerid, mitte päriselt. kui liikmesriik, komisjon ja toetuse saajad eh, omavahel, kui me vaatame linnu ja piirkondi, siis ei saa neid vaadelda kui võimalikke rahastuse kuritarvitajaid. me peame neid näge-, nendes nägema partnereid, me peame neid usaldama. me peame usaldama, et nad on vastutustundlikud raha kasutamisel. nii nagu maksude kogumise puhul, seega ka meie peame oma lähenemist muutma. väga sageli, kuna meil on selline hoiak, et äh, ilmselt nad hakkavad raha kuritarvitama või väärkasutama, siis see usalduse puudumine põhjustab mitmeid probleeme. erinevaid reegleid ja meetmeid on välja töötatud, mis tegelikult ajavad asja ainult keerulisemaks. seega meie tahame olukorda lihtsustada ning äh, vaadata ka ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. kui ma nüüd võin enda nimel kõneleda, kuidas parandada olukorda pärast aastat kaks tuhat kakskümmend kakskümmend, siis ma ei leia, et mingeid dramaatilisi muudatusi oleks vaja. me peame pigem käsitlema seda, kuidas läbipaistvamalt tegutseda ja kuidas omavahel neid meetmeid siduda uute finantsinstrumentidega. nõustun, et need uued finantsinstrumendid ei saa asendada või olla lisaks eh, toetustele, kõike ei saa nendest uutest meetmetest rahastada. riigina ja omavalitsustena kohalduvad meile mitmed reeglid, mis puudutavad äh, võlajuhtimist ja seetõttu on meil vaja erinevaid toetusmeetmeid. proua Tomatšitš küsis digitaalse ühisturu kohta. homme on mul au tutvustada meie täielikku töökava selles vallas teises komisjonis, aga võib-olla siiski põgusalt mainin. meie arvates digitaalne ühisturg on üks määravama tähtsusega prioriteete. lisaks kaupade, inimeste ja teenuste vaba liikumisele leiame meie, et see on üks oluline vabadus, just nimelt andmete vaba liikumine. tuleb tunnistada, et siiani me ei ole leidnud viisi, kuidas seda kõike reguleerida. meil on kakskümmend kaheksa eraldiseisvat turgu ja me mõistame, et seal on teatud piirid. kui Euroopa Liit tahab tõeliselt konkureerida üleilmsel turul teiste suurte osapooltega, siis me peame seda olukorda parandama, sest see parandab nii Euroopa Liidu konkurentsivõimet kui ka kodanike elu kui te tahate üksikasjalikumalt sellest kuulda, siis äh, loomulikult võin ka seda infot teiega jagada. härra Wiltenburg, ma loodan, et te vabandate, ma ei esinda siin täna Slovakkia riiki. ma ei hakka kaitsma meie riigi seise, seisukohti seoses rändekriisiga. ma esindan nõukogu seisukohti ühtekuuluvuspoliitika vallas aga hea meelega käsitlen Slovakkia Vabariigi seisukohti teiega pärast koosolekut. Slovakkiast jääb erinevaid muljeid, aga tegelikult äh, koostöös Austriaga pingutatakse siin vallas märkimisväärselt, aga võime seda hiljem käsitleda, kui lubate nüüd äh, proua Vana mainis võimalust, et kasutada Euroopa raha rände eesmärkidel. jah, me oleme valmis äh, seda käsitlema, et meil oleks paindlikkus selles vallas, liikmesriikidel oleks soovi korral selline võimalus erinevate operatiivprogrammide raames seda raha kasutada, nii nagu nad leiavad, et on kõige parem minu arvates paindlikkus ei tähenda seda, et me, me vähendame liikmesriikidele määratud summasid, vaid äh, paindlikkus tähendab seda, et liikmesriigid saavad tõhusamalt äh, neid rahasid kasutada, mis nende kasutuses on. samal ajal ma näen, et oluline oleks, et Euroopa Liidul oleks piisavalt äh, vahendeid, et et äh, ka ootamatutele sündmustele kiiresti reageerida. kui me vaatame mitmeaastast finantsraamistikku või muid vahendeid, seega ma hindan proua voliniku seisukohti selles vallas, kes ütles, et lisaressursid ei tohi pärineda ainult ühtekuuluvusfondist, me peame vaatama kogu Euroopa Liidu eelarvest, eelarvet võib-olla peaksime vaatama läbi need programmid, mis omal ajal olid küll väga prioriteetsed, aga võib-olla praegusel hetkel enam nii olulised ei ole. seega tuleb vaadata ja otsida ressursse kogu eelarvest, ei ole aus, et äh, raha võetakse kriisi korral ainult ühtekuuluvuspoliitika rahadest samal ajal olemasolevaid programme tuleb rakendada täiel määral ja minu arvates praegu me seda veel ei tee. kui me räägime sisserändajate lõimimisest, siis meil on vaja kasutada ka erinevaid tööturumeetmeid, et pakkuda neile võimalusi oma haridust parandada. ja seda saab teha sotsiaalfondi rahadest, mida Slovakkia ka juba teeb aga loomulikult äh, seda teemat tuleks põhjalikumalt arutada ja meie oleme valmis looma kõik eeltingimused, et me saaksime seda teha, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, jätkame küsimuste teise vooruga. härra Mikulašič, palun. Te ütlesite seda õigesti ma, mind on kutsutud ka Milosevitšiks, aga see ei ole minu nimi. suur tänu, et pingutasite. seda Vladi, vitan vas v, v výbore regi eh, v Európskom lugupeetud härra minister, tere tulemast eh, Euroopa Parlamenti ja meie komisjoni. ma, ka mina kasutan kaunist slovakkia keelt sest te mõistate seda kõige paremini. ma tahaksin öelda midagi positiivset ja konstruktiivset. härra Van Nistelrooy ja meie kolleeg Konstanza Krell ütlesid, et, ütlesid selle midagi väga kaunist usalduse tekitamise kohta ja te ka ise mainisite seda, et mitmed noored Euroopat, noored Euroopas isegi ei tea, et kunagi piirid olid. Slovakkia on kurikuulus selle poolest, et viimastel kahtedel Euroopa Liidu valimistel valijate osalusprotsent oli Euroopas kõige madalam see on äärmiselt ebameeldiv, see on uskumatu, aga see jäi alla kahekümne protsendi. sellist asja ei tohiks olla, aga miks see nii on? noored, kes on meie tulevik, noored, kellele me peaksime toetuma, nad ei mõista Euroopa Liitu. Nad on pinnapealsed Nad, neile jagatakse väga pinnapealset infot ja neile meeldib Brüsselit kritiseerida. ilmselt te olete tuttav sellega, mida meie peaminister härra Fitso ütles eelmisel nädalal Strasbourgis. tooksin ühe võrdluse. David, David Cameron kuueaastase ametiaja jooksul ta kritiseeris Brüsselit, ütles, et Brüssel on halb ja Euroopa Liit Ühendkuningriigi jaoks on ebameeldiv tegelikkus, aga hiljem ta muutis oma meelt ja ainult kolm kuud enne referendumit hakkas ta rääkima sellest, et Ühendkuningriik peaks liikmeks jääma, aga mitte keegi teda enam ei uskunud, sest kuus aastat enne oli ta rääkinud hoopis äh, muud juttu ma arvan, et teie olete väga pädev inimene, te olete õiges ametis ja kuna ma ise olen ka Slovakkiast pärit, siis sageli me räägime sellest, et me oleme ehitanud maanteid või midagi muud, aga kunagi ei räägita sellest, et see tee ehitati Euroopa raha eest. see unustatakse ära inimesed ütlevad, meie ehitasime, aga kas me ei võiks samamoodi öelda, et see oli võimalik tänu ühtekuuluvuspoliitikale, tänu Euroopa Liidule ja siis noored mõistaksid seda ka erinevalt ja peaminister nõustus minuga täiskogul eelmisel nädalal ja ta muutis oma tooni ja ta ütles kaheksakümmend kuus protsenti investeeringutes Slovakkias, sealhulgas maanteed, muud sarnased projektid on pärit, on rahastatud Euroopa fondidest. ma käin sageli Slovakkias, ma olen käinud põhjaosas väga vaeses piirkonnas, külas Osaditša ja ma nägin seal suuri plakateid, kus oli kirjas, et see on ehitatud tänu Euroopa fondidele, aga osalus Euroopa Liidu valimistel selles samas külas oli väga madal. nii et ühelt poolt äh, rahaline abi võetakse vastu, aga teisalt äh, ei kandu see üle teistesse valdkondadesse. seega ma paluksin, et teie oleksite siin eestkõnelejaks. saadame sõnumi meie valijatele, meie kodanikele. ja ma tahtsin küsida kuidas te plaanite seda saavutada? mu teine küsimus. ma ei saa päris täpselt aru, miks võib-olla kuna volinik proua Kretsul on nii negatiivsed hoiakud teatud riikide suhtes, aga miks Karpaatia strateegia on täiesti ära unustatud või lihtsalt jääb selline mulje, sellest on kahju, sellepärast et Donau piirkonna jaoks on strateegia, Balti riikide jaoks, Aadria merepiirkonna riikide jaoks ja ma tean, et ka meie saame kasutada neid strateegiaid, aga Euroopa idaosas, tegemist on kõige vaesemate piirkondadega, kus SKT on Euroopa Liidu keskmisest nelikümmend protsenti, Bulgaaria, Ungari, Slovakkia, Rumeenia ja see Karpaatia strateeg-, Karpaatide strateegia, mis toob kõik need piirkonnad kokku korraga mitte keegi peale Poola ei tunne selle vastu huvi, et vaesust Euroopa Liidu isa osas leevendada. ja kodanikel on õigus abile. ma ei arva, et me peame selleks looma mingi uue fondi. aga ma leian, et ka see küsimus on ära teeninud poliitilist tähelepanu. palun, kolleeg Malkova. aitäh Äh, tahaksin äh, teid tervitada, kallis kolleeg, ma ei hakka varjama, et me oleme üksteist tundnud juba seitseteist äh, aastat, oleme liikmesriigi parlamendis koos istunud. ma tunnen teie pühendumust, teie usinust, teie entusiasmi. ma olen täiesti kindel, et see programm, mida te siin täna tutvustate, on äh, teie eesistumise aja lõpuks äh, enamalt jaolt ka ellu viidud ja loodetavasti ka teie tegevuskava ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. Äh, mina olen pärit piirkonnast, mis ilma struktuurifondideta ei oleks mitte kuhugi jõudnud olen pärit Slovakkia idaosast äh, ning ühtekuuluvuspoliitika peab olema nähtav igas, igas külas. Need on tihtipeale väga väikesed külad, kus elab äh, sada, kakssada inimest. ning äh, tõukefondidest raha saamine on väga keeruline, selleks kulub kuid ning külavanemad ei ole isegi teadlikud, kas nad lõpuks selle raha saavad või ei ja nad äh, lihtsalt äh, ei tea, kas nende kuudepikkune töö ka mingeid tulemusi annab ja kui nad selle raha siis lõpuks ka saavad, siis äh, peab ta, peavad nad ikkagi veel haldustööga jätkama. Te rääkisite kogu ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamisest, aga äh, me ei ole veel äh, kuhugi sellega jõudnud või liigume edasi väga aeglases tempos oleks vaja eraldada raha palju lihtsamal moel, selleks et inimesi motiveerida, sellepärast et need inimesed, kui nad taotluse esitavad ja see taotlus tagasi lükatakse, siis nad tõesti kõhklevad, kas uut taotlust üleüldse esitada. Nad mõtlevad, et kas jällegi teha paar, paar kuud tööd ja siis jällegi sattuda sellisesse ebakindlusesse. nii et, et ma arvan, et me peaksime leidma viisi, kuidas me peame äh, leidma viisi, kuidas lahendada ka kaugete piirkondade probleeme ja ka neile vahendeid äh, eraldada. euroskeptilised hääled muutuvad ka üsna tugevamaks. Äh, ka Slovakkiast on euroskeptikute esindajaid siin Euroopa Parlamendis ja need on inimesed, kes tõesti ei ole valmis Euroopa rahast sentigi andma äärepoolsematele piirkondadele, nad usuvad, et turg lahendab kõik probleemid aga kui me tahame, et inimesed nendes äh, mägipiirkondades, kaugetes paikades elaksid, siis me peaksime neid Euroopa rahastest toetama. me peame elu nende jaoks natukene kergemaks tegema, see oleks minu üleskutse teile, nii et, et üritage tõesti saavutada lihtsustamist. ja härra Boltšak viimasena. Äh, aitäh Äh, aitäh selle sõnavõtu eest, härra asepeaminister, ma lugesin seda programmi, äh, mille te olete heaks kiitnud täielikult läbi ja ma pean tõdema, et ühtekuuluvuspoliitika teema äh, oli üsna napisõnaliselt käsitletud, ausalt öelda ma ei Äh, leidnud, milline on see tulemus, mida te selles vallas soovite saavutada, aga sellele vaatamata ma äh, hindan teie tänast sõnavõttu, sellepärast et see sõnavõtt selgitas äh, seda, mida te erinevatest ühtekuuluvuspoliitika valdkondadest arvate. tahaksin keskenduda kahele valdkonnale ja toetan seda, mida ütles proua Smolkova Äh, tegevusrühmad kohalikul tasandil, planeerimine, see, äh, mulle tundub, et see on üks teema, mis on jäänud pisut tähelepanuta. Äh, komisjon peaks uurima võimalusi selles valdkonnas ühtekuuluvuspoliitikat täiel määral ära kasutada ja Tšehhi võiks siin olla väga heaks eeskujuks, näitamaks, kuidas võib suurendada seda toetust Euroopa fondidele me, meil on selliseid ähm, piirkondi, kus meil tuleb sagedamini kasutada selliseid tegevusrühmi, äh, eelistades neid teistele ähm, ühtekuuluvuspoliitika vahenditele. kõikides äh, sõnavõttudes, mida me täna kuulsime, öeldi, et on vaja rohkem reklaamida Euroopat, rääkida rohkem Euroopa tulemustest, ma olen sellega täiesti nõus. keegi isegi ütles, et äh, et Euroopat nähakse palju, aga neid Euroopa lipul olevaid tähekesi eriti ei nähta äh, keegi on, nagu öeldakse, edul on äh, palju vanemaid ja läbikukkumisel mitte ühtegi. Äh, nii et, et äh, me peaksime eh, eh, me tihtipeale ka oma koduriigi probleemid eh, lükkame ka Euroopa Liidu õludele, nii et, et me peame selles valdkonnas inimesi rohkem harima ja peame ka vaatama rohkem erinevaid programme, kui mingi pro-, programm Äh, toetust leiab, siis tuleb seda ka avalikkusele selgitada, tuleb avalikkusele selgitada, et me kasutame kas Saksa, Suurbritannia või teiste riikide raha. Äh, äh, lühidalt oleks vaja, et kohalik kodanikud, inimesed saaksid ka tegelikult kaasa rääkida. kui Euroopa Liit maksab, Äh, kasutades selleks liikmesriikidest tulnud raha, äh, siis on Euroopa Liidul ka õigus nõuda selle toetuse saajatelt seda, et toetuse saadjad neid ka äh, põhjalikumalt reklaamivad ja ei pii- ja just ei saa jätta nii asju, nii nagu rääkis kolleeg Mikulašik. tahaksin keskenduda kahele asjale, mis on äärmiselt olulised. Need on ka seotud referendumiga Ühendkuningriigis regioonid, mis kasutavad Euroopa rahasid Ühendkuningriigis, hääletasid referendumil suuresti selle poolt, et Euroopa Liidust lahkuda see näitab teatud võõrandumist, mida kodanikud Euroopa suhtes tunnevad. ma loodan, et te tõesti üritate keskenduda rohkem kodanikele, aitäh aitäh, ma ütlesin, et need olid viimased küsimused, aga härra Van Nistelrooy tahab veel midagi lisada. ei, ei, ei, ei, ei, ütleb härra Van Nistelrooy. ma esitasin küsimuse meie osaluse kohta ja siin on kirjas, et viieteistkümnendal septembril toimub see üritus ja sellel ajal on ka üldasjade nõukogu, kus räägitakse tulemustest, sellest, mida te tahate saavutada Äh, see on juba see ametlik ajahetk, kus tehakse järeldusi, te teete seal järeldusi ühtekuuluvuspoliitika alaste arutelude kohta. kas ma olen õigesti aru saanud, et ka meid sinna kutsutakse ja et me saame nendes aruteludes osaleda? kas seda asja arutatakse ka meiega, aitäh? okei okay,, thank you, thank you, these were. aitäh, need olid küll rohkem kui paar sõna, aga ikkagi sellised olid siis küsimused ja palun, nüüd on teil võimalus vastata. aitäh. aitäh nende küsimuste eest, härra Mikolašik, ma võin teile kinnitada, et me oleme üritanud eh, tõsta eh, inimeste teadlikkust sellest, kuidas eh, Euroopa Liidu liikmelisus on muutnud meie ühiskonda mis puudutab äh, nüüd Euroopa Parlamendi valimistel osalemist äh, Slovakkias, äh, siis jah, see on problemaatiline, aga ma võin teile kinnitada, et olukord on siiski natukene teistsugune, kui teie rääkisite. ja viimased avaldused ajakirjanduses äh, näiteks see, mida ütles peaminister, seal räägitakse olulistest projektidest, Euroopa ühtekuuluvuspoliitika olulisest rollist ning äh, me äh, tutvustasime ühtekuuluvuspoliitikat, kui avasime Bratislavas uue trammiliini ja samuti eile, kui äh, avasime uue maanteelõigu, mis on Slovakkias rajatud Euroopa Liidu rahaga, nii et me oleme tõesti oma suhtumist muutnud ja suur aitäh Euroopa Parlamendi saadikutele. me peame aru saama, et äh, me tegeleme nii õigusloomealaste teemadega kui ka mitteõigusloomealaste teemadega oma eesistumise ajal. me peame tõesti tegema spetsiaalseid jõupingutusi selleks, et äh, meie lähenemisse lülitada ka need uued aspektid, me peame minema äh, Euroopa Liidu aluste juurde tagasi, me peame asjadest avameelselt rääkima ning tahaksin öelda, et me peaksime kasutama ka võib-olla atraktiivsemat keelekasutust, kui me noortega räägime ja me peame kasutama eh, sellist keelt, millest nad tõesti aru saavad ning eh, see, mida härra Boltšak ütles, et kui me tahame avalikkust teavitada projektide tulemustest, eh, siis sellised loosungid, mida te mainisite, nendest enam ei piisa, me peame kasutama kaasaegset tehnoloogiat, me peame kasutama sotsiaalvõrke Äh, sellepärast et äh, see on see platvorm, äh, mida inimesed kasutavad. me peame rääkima ka sellest, mis toimub Euroopas, sest jah, võib-olla riiklikul tasandil Brüsselit seda sõna Brüssel tihtipeale kuritarvitatakse kui millegi halva sünonüümi ja seda tehakse tihtipeale mõne erakonna huvides. proua Šmolkova, kui me räägime nendest väikestest küladest, siis jah, tõepoolest äh, see teema tõstatus ka linnade ja regioonide tippkohtumisel. Äh, tihtipeale sellised väikesed külad isegi ei taotle raha sest see, sellega kaasneb tohutu administratiivne koormus ja nad ei saa ka ette näha äh, Äh, auditi tulemusi, Euroopa auditi tulemusi, riiklike auditite tulemusi, mis, äh, mille tulemused tihtipeale üksteisele risti vastu käivad nii et, et meil on tõesti vaja olukorda lihtsustada, võib-olla peaksime kehtestama mingid kindlasummalised maksed, äh, võib-olla peaksime raamatupidamise arvestust lihtsustama, võib-olla peaksime ka kasutama ka tei-, teisi programmeerimismeetodeid, me peame aru saama, et see ei ole minu raha ega sinu raha, vaid see on raha, mis tuleb Euroopa Liidu maksumaksjatelt, kes ähm, enamasti elavad linnades ja külades. nii et, et äh, meil on vaja maksimaalselt äh, ära kasutada äh, nendest vahenditest tulenevaid hüvesid. ning me ei peaks ähm, ainult selliseid ähm, me ei peaks projekte ainult ülevalt allapoole peale suruma äh, ja selliseid projekte, mis ei saavuta seatud eesmärke. härra Boltšak ähm, rääkis äh, kogukonna tasandil planeerimisest. jah, me oleme tema lähenemisega nõus, me tõesti loe, toetame seda vahendit sest et tihtipeale väikestel omavalitsustel on selliseid vajadusi, mida, millega Euroopa tasandil tegeleda ei saa. tahaksin tänada proua Mihhailovat, et ta andis mulle võimaluse esineda Euroopa Parlamendi ees ning mis puudutab meie tegevust, siis te kutsu-, teid kutsutakse paljudele nendele üritustele ning äh, nendel üritustel osalevad ka eksperdid. ning ma tahaksin öelda, et ma tõesti hindan äh, seaduslikult valitud rahvaesindajaid, ma olen pikka aega olnud liikmesriigi parlamendi liige ja seetõttu ma tean, et inimesed, kellel on selge mandaat, saavad ka selgelt kõnelda ning Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi saadikutel on selline selge mandaat Euroopa kodanikelt, oma valijatelt ning mina tahan öelda, et ma austan alati Euroopa Parlamenti, ma olen alati valmis ära kuulama Euroopa Parlamenti ning Äh, see arutelu, samuti kahepoolsed kõnelused Euroopa Parlamendi saadikutega on meil aidanud kujundada meie prioriteete. Äh, need tuginevad ju ka meie viljakatele aruteludele. arutele mm, ja need arutelud lähevad kaugemale prioriteetidest, mis selles põhiprogrammis kirjas on ja äh, ootan suure huviga järgnevat äh, kuut kuud, meie vahel on tihe koostöö ja loodetavasti on see edukas aitäh, te olite väga viisakas, äh, ütlesite kenasid sõnu parlamendi aadressil, oleme teile selle eest tänulikud, täname teid teie ettekande eest ja vastuste eest, mida te küsimustele andsite ning äh, loodame siis järgneva kuue koos, äh, kuue kuu jooksul teha väga tihedat koostööd ja te võite oodata meid siis kõigile nendele üritustele, mida te oma eesistumise ajal korraldate. edu teile eesistumiseks ja ka meil läheb edu vaja. aitäh! Ladies and gentlemen, we can daamid ja härrad, jätkame. vastavalt meie päevakorrale on järgmine punkt. uuring, mille on tellinud poliitikaosakond B. teema on Euroopa struktuuri investeerimisfondide ning teiste Euroopa Liidu vahendite koostoime suurendamine, et saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid koostoime eri Euroopa Liidu vahendite vahel on oluline selleks, et vältida dubleerimist ning ülekattuvust ja suurendada tõhusust Euroopa poliitikas. regionaalarengu komisjon on so soovis selle uuringu läbiviimist selleks, et suurendada koostoimet Euroopa Liidu investeerimisfondide ja tõukefondide vahel ühelt poolt ja teiselt poolt siis COSME ja EFSI ja teiste niisuguste vahendite vahel. meil toimus juba rida kuulamisi sellel teemal, toimus arutelu parlamendis ning täna on meil huvitav kuulda lõplikku kokkuvõtet sellest uuringust, mille valmistasid ette Euroopa Poliitikauuringute Keskuse teadlased ning täna on meiega siin härra Stefan Ka, jah, me kuulame teie ettekannet suure huviga. palun, teil on sõna. aitäh. kas ma pean mikrofonile lähemale tulema? ei pea. aitäh teile võimaluse eest esitleda teile uuringut koostoimest, mille me viisime läbi viimase kuue kuu vältel, umbes nii. alustuseks paar sõna meist endist. Euroopa Poliitikauuringute Keskus on osa Strathclyde'i ülikoolist Glasgow's Šotimaal meil on kaheksateist teadlast selles töörühmas, kes teemaga tegeles ning äh, kes seal töötavad ning me oleme uurinud regionaalarengut, ühtekuuluvuspoliitikat, regionaalpoliitikat juba umbes nelikümmend aastat seal. kui me räägime koostoimest, siis on oluline mõista, mida me selle all silmas peame. siin on mitu mõistet, mis on sarnased, aga siiski eri, erinevad. me ei taha rääkida sidususest mille mõte seisneb selles, et programmid sobivad üksteisega kokku, me ei taha rääkida koordineerimisest, sest see tähendab info jagamist, ressursside jagamist. ei taha rääkida ka komplementaarsusest, kus üks pluss üks võrdub kaks ning siis järgmine ongi koostoime, kus siis see üks pluss üks võrdub midagi rohkemat kui kaks, nii et seda terminoloogilist märkust peaks meeles pidama, kui te minu slaide vaatate seoses infoga, mille me saime, mõtlesime eh, koostoimest, hakkasime mõtlema koostoimest neljal, neljas mõõtmes. et kõigepealt peaks koostoime saavutamiseks ühtlustama regulatsiooni, teiseks eh, lõimima halduse, kolmandaks eh, sarnastama strateegilise planeerimise ning neljandaks ühtlustama ja koordineerima rakendamist ja rakendamise osas aruandlust ka. et, et nendest samadest jaotustest lähtuvalt olen ma struktureerinud ka oma ettekande. slaidil näete, mida me siis vaatasime, ühelt poolt vaatasime neid jagatud juhtimiselemente, EFSI e, e, fondides ja ja vahetult juhitud vahendeid. meie empiiriline uuringu osa jagunes kaheks, kõigepealt rääkisime Euroopa tasandi, Euroopa tasandil inimestega ja teiseks rääkisime liikmesriikides inimestega, kes teemadega tegelesid. mis puudutas meie uuringu uurimisala, siis valisime välja kuus Äh, raamistiku rahastamisvahendit ning nende põhjal panime kokku seitse juhtumi uuringut. noh, kus me siis analüüsisime seda, mis liikmesriikides toimub. ja loomulikult valisime välja potentsiaalselt huvitavamad kohad. vaatasime nelja praegust rahastamisvahendit, mille raames ka siis raha makstakse ning vaatasime lisaks ka kahte strateegilist raamistikku või struktuuri mis võimaldavad kombineerida või ideaaljuhul siis saavutada koostoimet nende kahe eri poole vahel. nagu te näete, tahtsime minna natuke kaugemale sellest, et lihtsalt vaadata tõukefonde ja, ja siis taht-, võtsime vaatluse alla ka põllumajanduse ja maaelu mis oli üks strateegilisi raamistikke, mida me puudutasime. tahtsime ka, et meie katvus oleks nende kahekümne kaheksa liikmesriigi osas võimalikult suur, äh, ressursse oli meil vähem, ei saanud kõiki liikmesriike katta, aga üritasime vaadata vanematest liikmesriikidest mõnda, uuematest mõnda, föderaalseid riike, suuremaid, väiksemaid, detsentraliseeritud tsentraliseeritud ja, ja siis need seitse juhtumi uuringut üritavad neid ähm, eri aspekte tasakaalustada. aga lähme kõigepealt tagasi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist programmi juurde. seal olid vahendid jagatud, eraldatud ning tasapisi jagati sellest ja jagatusest edasi liikuma koostoime taotlemise poole. üritati kõigepealt vältida katvust ning tagada kehtivate normide järgimise ning koostoime taotlemine ei olnud tasakaalus. nii territoriaalselt kui ka erifondide lõikes ERDF ja teised, nii et liikmesriigid, nii et eh, liikmesriigid, kus eh, oli selge rõhuasetus kalandusele näiteks ja oli ka vastav võimekus olemas, oli koostoime vastavas valdkonnas lihtsam tulema kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, ka siin vaatasime neid nelja mõõdet, regulatsioon, juhtimine, strateegiline planeerimine ja rakendamine. et eriregulatsioon oli sageli takistuseks koostööme saavutamisele, tekkis ebakindlus ja ja hakati keskenduma mitte koostoime saavutamisele, vaid lihtsalt normide täitmisele mis puudutab juhtimist, siis juhtimine oli fragmenteeritud, killustatud eri fondide lõikes. varem tõukefondid, nüüd ISI eh, fondid. ning eh, killustatus oli püsiv nende kahe poole vahel, nagu ma näitasin selles graafikus, ühelt poolt oli siis eh, jagatud juhtimisega vahendid, teiselt poolt otsese juhtimisega vahendid, strateegiad siin üldisemad strateegiad hakkasid tekkima, Euroopa kakskümmend kakskümmend on äh, suurem strateegia, mille raames on võimalik taotleda koos toimetaja, aga lüngad on ikkagi selles äh, raamistikus sees. näiteks territoriaalse suunitlusega EFSI fondid ja samas äh, ja teiselt poolt on siis temaatilise suunitlusega konkreetsed rahastamisvahendid ning mis puudutab rakendamist, siis koostoime tegelikult praktikas mõne koha peal on näha, aga seda on suhteliselt harva näha peamiselt eh, FP7 ja ERDF-i vahel on see koostööme olemas, aga aga see ei ole süstemaatiline ja süstemaatilise lähenemisena sellele praegu osutada ei saa. nüüd kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. regulatsioon on siin asja alus, no edasiminekud, mis selles vallas on toimunud koostoime taotlemise alal on ühiste sätete määrus, ühine strateegiline raamistik komisjonilt mõlemad ning äh, nende põhjal on võimalik siis kokku panna eri rahastamisvahenditest pärit rahastust, on võimalik äh, ühtlustada kulumudel, mudeleid, äh, kasutada lihtsustatud kulu võimalusi ning lihtsustada ka, ka agendat kõrgetasemelise töörühma abiga Äh, hoolimata ühissätete määrusest on ikkagi eri poliitikavaldkondades eri, natuke eriregulatsioon, mis ei kattu alati, riigiabi regulatsioon on asi, millest palju rääkisid inimesed, kellega me vestlesime, ja sellele osutati kui koostoimet takistavale faktorile. koostoimet kom-, saavutamist komplitseerib regulatiivkeskkond, nii et taaskord kerkib siin küsimus lihtsustamisest regulatsiooni vallas ning regula-, regulatsioonikeskkond on oluline, sellepärast et kui siin mingi probleem tekib, siis mõjub see edasi nii strateegilisele raamistikule kui ka juhtimisele kui lõpuks ka rakendamisele. mis puudutab juhtimist, siis äh, muutused on suhteliselt väikesed ja need on seotud äh, vajadustega, mis on kirja pandud regulatsioonis meil on kõrgetasemeline lihtsustamistöörühm, millest sai juba räägitud ning päris palju kattuvaid eh, peadirektorid, peadirektoraatide töörühmi ning Euroopa Liidu algatused liikmesriikide toetamiseks Enterprise Europe võrgustik ja targa spetsialiseerumise platvorm. on algatusi ka liikmesriikidest, näiteks Hispaanias RTDI võrgustik ja teised äh, töörühmad ja võrgustikud, mis võimalusel otsivad koostoimet. juhtimisalal on väljakutsed märkimisväärsed, jagatud juhtimise mudel ESI fondide puhul on suhteliselt keeruline ning äh, siin koostoime aspekti lisamine on üsna raske. Euroopa Liidu vahendid on suhteliselt killustatud vastavalt teemadele või tegevustele ning komisjoni tasandil on selge eristus ka peadirektoraatide vahel ning meil on küll teatud struktuurid, mis ühendavad mitut peadirektoraati, aga need on täheldatavad ainult pro programmiperioodi alguses programmide kavandamisel, mitte aga rakendamisel. ning liikmesriikides on endiselt niisugused äh, fookuskohtade põhilised juhtimiskeskused vastavalt äh, poliitika kujundamise raskuspunktidele. no peamine edasiminek on võib-olla parem strateegiline lõimimine ning rakenduskavad, milles tuuakse välja koostööme saavutamise raamistikud. temaatiline kontsentreerimine, tingimuslikkused, regionaalsed innovatsioonistrateegiad, eksante tingimused ühtekuuluvuspoliitikas. kõik see on kokku toonud eri tegijad eri poliitikavaldkondadest. ning programmeerimisfaas on oluline koostoime saavutamiseks, see, see võimaldab kaasata inimesi teistelt, teiste poliitikavahenditega, kes tegelevad ning kavandada ühisprogramme, näiteks VKE-de algatus, mis kaasab erifondid ja eripoliitikavaldkonnad ning ning siis on ka prioriteedid ja meetmed, mis kaasavad eri Euroopa Liidu rahastamisvahendid. ent kui, kui strateegia vallas tekib mingi tagasilöök või nõrk koht, siis mõjutab see loomulikult kõike, mis järgneb ka. partnerluslepped, nende puhul nõuti, et oleks, et nad sisaldaksid koordinatsioon, koordineerimispeatüki ning peatüki, mis räägib ka koostoime saavutamisest aga koordineerimisega seoses, äh, mäletate, ma rääkisin sellest, me võime tagasi minna selle slaidi juurde, kus ma rääkisin eri, äh, eri mõistetest, et see ei puuduta koostööd, noh, koordineerimine ja koostööme ei ole sama asi. strateegiad äh, tuli tegelikult välja arendada vastavalt ex-ante tingimuslikkusele, sest nõuti eri kvaliteeti ning sageli kujunes siin lihtsalt linnukeste tegemine sellest ning üsna keeruline on ka strateegiaid kirjutada, mis peavad kaasama erirahastamisvahendid. mis siis toimub rakendamisel tegelikkuses? meil on teatud algatused, kus õnnestub koostoime, aga need on harvad. üks väljakutse, mis meie ees seisis oli, olgugi et praegu on kaks tuhat kuusteist aasta, aga me ja sest, aga inimesed, kellega me rääkisime, ütlesid, et me ei oska praegu veel midagi öelda, et selle perioodi kohta, sest on liiga vara. no oluline on siin kaks perspektiivi välja tuua. ESI fondide osas üks ning e, poolt teiste vahendite poole ja vastupidi, kaks niisugust lähenemist. ESI fondide osas võib öelda, et on võimalik koordineerida valikukriteeriume, on võimalik ühisene andmekogumine, ühine hindamine, projektide raames ning teiselt poolt spektri teises osas on võimalik teha aktiivset koostööd, EFSI fondide juhtidega on võimalik ühendada veebilehed, on võimalik anda infot potentsiaalsetele kasusaajatele teiste võimalike rahastamisvahendite kohta, võib korraldada äh, mitmesuguseid üritusi, infoüritusi, kõike selle, seda meile räägiti. ja liikmesriikides ka tehti. et pilt ei ole ühtlane ja on väga kõikuv. nagu ma ütlesin, keskendumine koostoimele ilmneb põhiliselt programmeerimise alal ja vald-, etapis ja mitte rakendamise ajal. et meil on endiselt liikmesriikides teatud niisugused äh, planeerimiskeskused või, või niisugused äh, mingid rakukesed, milles planeerimine toimib paremini ja koostoime saavutamine, aga see ei ole üldine. ning äh, lühidalt tahtsin näidata kolme näidet. strateegiline planeerimine, juhtimine ja rakendamine, Saksamaal on mitmetasandiline töörühm koostoime otsimiseks, kus siis äh, on nii liik-, liidumaade tasand kui föderaaltasand esindatud ning valmistatakse ette praktilisi vahendeid, näiteks targa spetsialiseerumise alased äh, täiendava informatsiooni paketid ning siin võetakse, tuuakse kokku nii EFC kui, kui ehm, kaks tuhat kakskümmend kava. Rumeenia oli EFP Agri algatuse rakendamisel üsna aktiivne ning uuriti koostoimevõimalusi maaelu arengu ning Horisont kaks tuhat kakskümmend ühendamiseks. Tšehhis oli meil niisugune algatus, nägime niisugust algatust, mis võimaldas ühendada ERDF-i ja Ühtekuuluvusfondi teadusarendusrahad ning mõnedes riikides ka lisaks veel Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendeid teaduse osas. lõpetuseks mõned soovitused ning taaskord järgin seda nelja mõõtme struktuuri, millest ma rääkisin. mis puudutab regulatsiooni siis oleks oluline siin ühtlustada, mitte ainult riigiabi valdkonnas, aga riigiabi valdkond on siin oluline. sest praegu on erinev regulatsioon siin vahetult juhitud fondide osas ja EFSI osas ning samuti ka aruandlusnõuded. me kuulsime korduvalt oma vestluskaaslastelt, et reeglina ei teata, mis toimub sama poliitikavaldkonna teises servas. ning oluline on tugevdada ühisrahastuse regulatsiooni, praegu on väga raske seda Horisont kaks tuhat kahekümnega teha, meil on vaja selleks ühiseid definitsioone, ühiseid reegleid, mis puudutab juhtimist, siis on oluline tugevdada koordineerimist peadirektoraatide vahel, see oli üks asi, mida me tähele panime, kui me rääkisime inimestega eri peadirektoraatidest, sellepärast et sageli me saime eri infot eri peadirektoraatidest sama teema kohta ning huvitav oleks uurida ka pehme juhtimise võimalusi. sest, sest niisugused jäiga juhtimise struktuurid tekitavad reeglina formaalsed vastused, nii et hakatakse lihtsalt linnukesi tegema. strateegiline raamistik peaks olema sidusam ja koostoime kirjeldused koostoimeotsingud peaksid minema kaugemale koordineerimisest, inimesed peaksid süvenema sisuliselt. praegu on märkimisväärseid erinevusi partnerluslepingute vahel, mõned on väga üksikasjalikud ja määratlevad selge tee koostoime saavutamiseks, teised lihtsalt käsitlevad teemat paari lausega. ja strateegias tuleb selgelt lahti kirjutada ka nende rakendamine praktikas ning need peatükid peaksid need pead, peatükid sageli keskendusid töörühmadele ja niisugustele teoreetilistele või metoodilistele aspektidele, aga mitte praktikale. ning lõpuks rakendamine. siin oleks väga hea näha, et äh, tulevad, et inimesed tuleksid välja ühiste projekti ettepanekutega ning ühiste, ühise aruandlusega, et oleks võimalik välja tuua hea praktika ja sellest õppida kasusaajad ei, ei pruugi tingimata endale aru anda koostoime positiivsetest mõjudest ja võimalustest, nii et siin tuleks teadlikkust tõsta. võimekus on siin oluline teema, sellepärast et kõigi nende jõupingutuste edu sõltub lõppkokkuvõttes sellest, mida suudetakse liikmesriikides ära teha kohtadel. ning nii formaalsed ühendavad struktuurid peaksid leidma kasutust kui mitteformaalsed kontaktid projektiosaliste vahel mitteametlikud teatud tegevused loodi sageli sellepärast, et lihtsalt isiklike kontaktide pinnalt saadi teada, et keegi teeb midagi sarnast ja siis tekkis teatud koostoime. ning motivatsiooni loomine. koostoime tuleks muuta atraktiivsemaks, sest praegu tundub, et tegemist on lihtsalt mingi täiendava koormaga, mida inimesed ei, ei hakkagi taotlema aga kui õnnestub näiteks saavutada koostoime, siis võiks olla mingi spe-, spetsiaalne eelarverida äh, finantsvahendites, et kui saavutatakse suurem võime, võimendus või siis lõpuks ka, ka võib-olla pakkuda kuidagi mingit reputatsioonialast kiitust näiteks, et tippprojekt või mingi taoline nimetus ning milline võiks olla Euroopa Parlamendi roll lõpetuseks? Euroopa Parlament võiks teostada aktiivset seiret koostoime äh, kujunemise üle, sest praeguses staadiumis ei, on veel raske öelda, kuidas asjad hakkavad kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend perioodil kujunema. ning ähm, praegu puudub selge ettekujutus ka inimestele, et enamus infot, mida me selles osas saime, puudutab strateegiat ja juhtimist. ning äh, koostoime eri, eri poliitikavaldkondades on asi, mida võib-olla läbi Euroopa Parlamendi saaks ka ühendada ja kokku tuua läbi töörühmade. minu poolt kõik, aitäh! Thank you, thank you very, very suur tänu selle väga huvitava ettekande eest ja suur tänu selle põhjaliku töö eest, mis on nüüd tehtud. head kolleegid, nüüd on teie kord, küsimused, ettepanekud, härra Nilsson, palun. Tack så mycket. Jag, när jag lyssnar och när jag ögnar igenom det här som jag har gjort väldigt snabbt. mul on. det ena det är eh, jah, ma vaatasin eh, sellele ettega-, heitsin sellele ettekandele kiire pilgu peale ja paar asja on mulle ka silma torganud. kõigepealt te ütlesite, et on, et erinevate direktoraatide vahel komisjonis on koordineerimine üsna halb ja see on teada-tuntud tõde ja on äh, väga hea, et te selle siin niimoodi ka selgelt välja ütlete ning teiseks, äh, kus ma saan natukene tugineda ka omaenda isiklikule kogemusele Need on, äh, see on sünergia erinevate Euroopa Liidu rahastamisvahendite vahel. aga kõige olulisem sünergia Äh, sellega puutume kokku siis, kui vaatame, millised investeeringud tulevad liikmesriikidelt, milli-, milline sünergia sünnib Euroopa Liidu tasandil ja kuidas me nendelt kahelt tasandilt omakorda sünergiat saaksime saavutada. Äh, äärmiselt oluline on, et näiteks turismipiirkondades äh, Eh, ju me niikuinii eh, planeerime asju sõltumata eh, Euroopa Liidu tasandil toimuvad, aga igas valdkonnas võib olla konkreetseid kitsaskohti, näiteks on vaja näiteks transferikeskusi või mida iganes ja siis äh, saavad äh, äh, regionaalpartnerid võtta enda kanda osa sellest investeeringust ja samuti kasutada raha Euroopa Liidu regionaalarengu fondidest. niimoodi on võimalik saavutada olulist sünergiat liikmesriigi omavahendite ja Euroopa Liidu vahendite tuleva raha vahel. kas te ka seda aspekti olete uurinud? suur tänu suur aitäh, lugupeetud esinaine, suur aitäh selle suurepärase ettekande eest kahju, et me sellest alles täna siin komisjonis räägime. ma arvan, et täiskogul on Äh, oleks seda olnud parem olla, arutada ja kõik need resolutsioonid, mida me täiskogul arutasime, oleksid sellest uuringust väga palju kasu saanud, see on suurepärane suur äh, uuring, väga hea, et me seda täna arutame, aga mul on äh, kaks konkreetset spetsi-, lühikest spetsiifilist küsimust ähm, kas on näiteks selliseid programme, mis puudutavad ristrahastamist ja mitmest fondist tulevaid allikaid, kuidas need sünergiad saavutavad Eh, kui te seda juba mainisite, siis, eh, siis ma eh, seda lihtsalt ei kuulnud. ja siis, mida saaks parandada, milliseid stiimuleid said luua, et neid konkreetseid vahendeid kasutada ja Teie ettekandes leheküljel seitse, teine punkt, kus räägitakse nendest strateegiatest. Te mainite seal Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke ja mind huvitab, kas tulemus äh, kõigi viie eh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia osas on samad või on ka erinevusi nende eh, tulemuste vahel, näiteks mis puudutavad tööhõivet, eh, kliimamuutusi, haridust ja nõnda edasi. kas seal on ka sünergia võimalik, aitäh! suur tänu! kas on veel küsimusi? tundub, et mitte. siis lubage, esitan ise ka kaks küsimust kõigepealt tahaksin väljendada oma rahulolu teie ettekande ja uuringu tulemustega, sellepärast et äh, täiskogu arutelu jooksul oli mul poolteist minutit aega ja ma üritasin selle aja jooksul seda välja tuua, et kui me räägime sünergiatest, siis me peame arvestama kõikide tasanditega mitte me ei räägi sünergiast programmide vahel või projektide vahel või tulemuste vahel, vaid sünergiaga kõikide osapoolte vahel, kõikidelt tasanditelt. seega suur tänu, et teie sarnast lähenemist kasutasite. oluline on näha, et see on, näha seda kogu protsessi, mitte äh, et see oleks ainult üks samm või et me võiksime siin piirduda ühe arutelu või ühe uuringuga. ja minu küsimus teile on järgmine. kas te näete ka võimalusi nende heade algatuste puhul, mida te välja tõite, sest äh, probleemi tuumaks on ju liikmesriigide soov saavutada sünergiaid erinevate programmide ja meetmete vahel, mida nad tegelikult kasutada saavad. ja kas teie arvate, et need tulemused, mis on saavutatud, isegi kui neid on piiratud hulk, saaks kasutada ka ühe ühtekuuluvuspoliitika paremaks teavitamiseks äh, ja meie idees sellest, mis on see ühtekuuluvus, see on minu küsimus, aitäh. aitäh nende küsimuste eest. esiteks, mis puudutab komisjoni peadirektoraatide vahelist koordinatsiooni. võib-olla väljendusin natukene liiga järsult, ma ei hakka siin kellelegi tegelikult sõrmega näitama, aga oluline on loomulikult ka see, mis toimub liikmesriigis. kui vaadata seda uuringut, siis raportist see tuleb ka välja kõigepealt peadirektoraatide vaheline koordineerimine, aga teiseks see, mis toimub liikmesriigis. liikmesriigiti on veelgi olulisem, et erinevad poliitikavaldkonnad omavahel suhtleksid. jah, koordineerimine on puudulik, aga kõik, kellega meie komisjonis rääkisime erinevatest peadirektoraatidest, transpordi peadirektoraat ja teised siis nemad olid valmis omavahel kõik koostööd tegema. ja mõisteti, et siiani see on olnud puudulik, aga, ja sooviti seda parandada. ma ei ole päris kindel, kas ma sain teie teisest äh, küsimusest aru, et Euroopa Liidu rahade kombineerimine siseriiklike toetustega ma nõustun teiega, aga see jäi välja meie uuringust. seetõttu ma seda praegu kommenteerida ei saa. nüüd äh, ristrahastamine, erinevad rahastusvõimalused, jah, seda rahade kombineerimist me nägime korduvalt, aga me analüüsisime tegelikult seda, mida ESI fondide raames tehakse. ja ma viitaksin ka uuringule, mida tutvustati aasta tagasi, mis tegelikult oli võib-olla natukene liiga vara programmiperioodi silmas pidades, sest äh, eelmise aasta juunis tutvustasime uuringut, mis puudutas äh, strateegilist ühtekuuluvust erinevate fondide teemal seega meie jaoks oli see praegune uuring omamoodi teine etapp, kui me vaatasime, mis toimub esifondides. nüüd läksime järgmisele tasandile. aga loomulikult oleks hea saada süstemaatiliselt infot selle kohta, mis erinevate fondide raames toimub. mis puudutab Euroopa kakskümmend kakskümmend, siis sellele ma tegelikult vastata ei oska mis valdkond on kõige edukam, aga selge on, et kui me vaatame erinevaid nutikaid, kaasavaid äh, lahendusi, siis kõik näited, enamik näiteid äh, puudutas esifondide ja Horisont kakskümmend kakskümmend äh, kooskasutamist. me vaatasime Cosmet, EFSit, mis on päris uus Euroopa ühendamise rahastu aga kui me midagi leidsime ja inimestelt lisainfot küsisime, siis alati viidati Horisont kakskümmend kakskümmend programmile. ja teisalt keskenduti ERDF-ile, seega see on ka nendele fondidele iseloomulik. lõppude lõpuks keskenduti just nendele kahele programmile ja nende koostoimele. see tegelikult ei vasta otseselt teie küsimusele, aga jah, kaudselt võib siis väita, et nutikas kasv. liikmesriikide head näited järgmisena. palju neid ei olnud. Nad on äh, uuringus ka ära toodud aga põhjus on ka selles, et praegu on veel liiga vara midagi välja tuua, kui me vaatame rakendamist. nagu te mäletate, meil on äh, neli erinevat tasandit, äh, juhtimine, strateegiline planeerimine, rakendamine ja nii edasi. ja konkreetseid projekte oli vähe, aga kui neid oli, siis oli neid juba varasemalt põhjalikumalt kajastatud, näiteks Clean Sky oli üks siis see Horisont kakskümmend kakskümmend projekt, kus kaasati ESI fondidest rahastatud osapooli. sageli on keeruline seda teise konteksti üle kanda, sest nad on väga kontekstipõhised. üks äh, Walesist intervjueeritud äh, inimesi on täna ka siin kohal. Walesis sama institutsioon vastutab ERTF-i ja Horisont kakskümmend kakskümmend programmi eest. ma ei tea, kuidas see praktikas toimis, seda ma ei käsitlenud, aga põhimõtteliselt nad istuvad samas majas. seega kõrvuti tubades neil on võimalik omavahel arvamusi vahetada. kas see on hea tava? jah, aga kui kerge on seda üle kanda, on juba teine küsimus. suur tänu, suur tänu selle ettekande ja arutelu ees. praegusel hetkel lõpetan meie tänase kohtumise, jätkame homme kell üheksa. kohtume siis homme ja nüüd äh, palun, et koordinaatorid jääksid siia ja jätkame koordinaatorite koosolekuga, aitäh. Okay.